leiavad aset ikka Euroopa Liidus ja see on ka põhjus, miks ma hääletasin selle raporti vastu. suur tänu, kallis kolleeg, ähm, selle istungi protokoll on teile saadaolevalt järgmine kord, kui tuleme täiskogu osaistungjärguks kokku. sinna lisatakse ka allakirjutatud resolutsioonid, me oleme täiskogu osaistungjärgu nüüd peatanud, soovin teile